suur tänu, härra president. ma arvan, et see oli üleskutse, mis igal juhul meie heakskiitu pälvib. käesolev äh, koosolek äh, toimub koos Andide äh, ühenduse delegatsiooniga ja seetõttu tahaksin äh, selle äh, delegatsiooni esimeest äh, tervitada siin ja palun, teil on nüüd sõna. suur tänu, härra esimees. austatud kohalviibijad, mul on suur au Äh, nii nagu te ütlesite, härra esimees, äh, on äh, mul au olles Andide ühenduse delegatsiooni juht mm, siin viibida. ma ei taha korrata neid küsimusi, mida ilmselt va arvamuste vahetusel kolleegid ka tõstatavad, aga tahaksin hoida omad arvamused teiste kohtumiste jaoks, kuid mõningate äh, küsimuste kohta ma tahaksin siiski olukorra kohta Kolumbias sõna võtta. ma usun, et me peaksime äh, rõhutama meie parlamendi rolli äh, viisaküsimuses. nagu te teate, siis äh, kahekümne üheksandal oktoobril võttis komisjon vastu raporti, kus anti positiivne hinnang selle, et viisapoliitika muutmiseks äh, seatud kriteeriumid on täidetud, äh, teised äh, kriteeriumid ka peale majanduslike kriteeriumide. nii et ma tahaksin rõhutada, kuivõrd oluline on olnud käesoleva parlamendi roll selle protsessiga edasiminekul. me loodame, et see protsess jätkub nüüd ka nõukogus ning äh, samasuguse hooga, nii et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses äh, saaksime jõuda ka kokkuleppele. nii et äh, nii palju siis tahtsin ma rääkida viisa liberaliseerimistingimustest. see on nii Kolumbia kui ka Peruu puhul samamoodi. Need arengud Teie presidentuuri äh, äh, igal juhul need äh, sammud ilmestavad, palju on edasiminekut olnud äriringkondade toetamisel ning jõukus on jõudmas ka tavainimeseni. vägivallast ja kannatavast rahvast oleme liikumas jõukama ja jõukama rahva ja stabiilsema keskkonnani, nii et see on kindlasti väga positiivne muutus ning äh, lõpuks tahaksin ka veel öelda inimõiguste tagamise ja äh, kõrgekvaliteetse äh, demokraatia kohta. karistamatus teie riigis ei ole ja see on väga oluline. toimuvad käimasolevad dialoogid ja mis puudutab rahuprotsessi ennast, siis te ütlesite, et te eh, tahate kuulit eh, hääletamise vastu välja vahetada ning eh, ebaseaduslikud kasvandused asendada seaduslike istandustega. see, et osapooled istuvad läbirääkimiste laua taha, on tegelikult kõige raskem samm ja selle te olete saavutanud. ja ma arvan, et läbirääkimiste jaoks olete teie olnud küll musternäidiseks sest te olete kõikide jaoks äh, väga hea äh, šablooni valmis sättinud. Äh, dialoogid on olnud väga heaks näiteks ja, ja eeskujuks teistele järgida. lubage mulle öelda, et te olete väga heaks eeskujuks ja tänada teid väga. En ausencia del presidente, me permito continuar con la sesión. härra esimees. härra president, järgnevalt saab sõna. Eh, desde la komisjon INTA. härra Lange, kes on eh, INTA komisjoni raportööriks. Herr president, es freut mich. suur tänu, härra president. mul on hea meel eh, teid siin taas näha Äh, meil oli mitmeid kordi võimalus äh, selle kaubandusleppe üle äh, komis-, Kolumbias rääkida. raportöörina olin mul hea meel, et me lepime kokku põhilistes ideedes selles kaubandusleppes, see on Kolumbiale kasvu toonud ja seda on minevik ka näidanud. me oleme kokku leppinud ka, et äh, teekaart on enne kokkulepet vaja sõlmida selleks, et jätkusuutlikkust äh, tõsta ja mul on hea meel, et me oleme ka selles osas kokku leppinud, seal on konkreetsed sammud toodud äh, arenguprotsesside stabiliseerimiseks ning märtsis olin ma viimast korda Kolumbias ning äh, väga tervitatav oli see, et me saime väga avatult äh, arutada neid asju, mis on hästi läinud, aga ka rääkida avalikult nendest asjadest, mis on äh, kehvemini. ja seetõttu ei ole see mitte protsessi lõpp, vaid protsessi algus, mille teel me koos edasi areneme. eriti, mis just puudutab töövõtjate õiguste kaitset ja loomulikult äh, rahuprotsess mängib siin väga otsustavat rolli, sellepärast et äh, äh, sellele on ka viidatud, et rahuprotsess on kaubanduskokkuleppele veelgi suurema elu sisse puhunud ning see tähendab ka teie maa jaoks rohkemat kasvu. kindel on ka see, et kaubanduskokkulepe stabiliseerib rahuprotsessi sellepärast et eh, majandussuhted eh, arenevad. ja seetõttu loodan, et eh, me seda dialoogi vormi saame ka edasi arendada ning koos töötada. ma olen väga veendunud selles, et rahuprotsess on väga oluliseks ehitusklotsiks teie riigi tuleviku tarveks, tarveks. Friedrich Eberti äh, fondi raport on minu ees, need raportid on olnud teie riigi suhtes väga äh, kriitilised, aga selle raporti pealkiri on Kolumbia on otsustanud kindlalt rahu äh, äh, kasuks ja minu koduriik toetab seda protsessi väga tugevalt, nii et tagasilangust ei tekiks ning ma arvan, et Kaubanduskomisjon on toetuseks ka igati valmis. suur tänu! suur tänu, härra kolleeg. meil on viisteist sõna soovijat, ütleb härra esimees ja seetõttu palun, et tehke lühidalt, nii et kõigil oleks võimalik küsida. ma tahaksin veel ühe teadaande teha. sain proua Mogherinilt telefonikõne kes kinnitas, et äh, sõltumatu äh, uurimisorgan on Kosovo juhtumisse äh, ellu kutsutud. nii et ta kinnitas seda. rahvapartei esindaja, palun järgnevalt. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Millimon. rahvapartei poolt tahaksin ma teid tänada. on au et äh, te olete meie ette tulnud ning ma näit-, ning see näitab, et äh, meil on väga priviligeeritud äh, suhe Euroopa Liiduna teie riigiga. ma arvan, et me peaksime tänama teid lähedaste suhete eest Euroopa Liiduga nii nagu äh, kaubandusleppest, äh, vabakaubandusleppest oli juba juttu eelneva, eelkõneleja läbi äh, ajad on olnud kergemad ja raskemad, aga tuleb välja, et need protsessid on jõudnud positiivse lahenduseni. nüüd on saavutatud kokkulepe Euroopa Liidu ja Kolumbia vahel. ja see on tänu just parlamendi rollile, et vabakaubanduslepingus on ka tollimaksude järk-järgulise kaotamise klausel. ja äh, loodetavasti lähitulevikus ei ole Kolumbia inimestel enam siia reisides viisasid vaja. Äh, siin juba kaardistasite majandusolukorda, inflatsioonimäär on olnud madal ja tegelikult ka teised majandusnäitajad on olnud väga head Äh, ka vaesuses äh, viljelevate inimeste arv on vähenenud äh, ning tegelikult majandusprognoosid on olnud väga muljetavaldavad, peab ütlema. Need protsessid, mille te olete algatanud, on väga ambitsioonikad, eriti mis puudutab rahu saavutamist ning loodetavasti näeme me ka positiivseid järelmeid rahandusreformides Äh, tahaksin küsida, mida teie ootate Euroopa institutsioonidelt, äh, millist panust või abi? ja lõpuks, Kolumbia on väga äh, aktiivne olnud äh, Vaikse ookeani äh, alliansis äh, kolleeg Howard, palun. ja tehke lühemalt suur tänu, härra esimees. ma äh, tervitan teie kohalolu, härra president ja ma loodan, et tänane kohtumine aitab Euroopa Liitu mängida veelgi aktiivsemat rolli äh, rahuprotsessi toetamisel, mis on kõige hõlmav ja loodetavasti saab olema edukas selles vaimus ning aru saades, et äh, mitmed tagasilöögid on rahuprotsessile mm, ka olnud aastate jooksul, äh, seda algatust toetavad äh, Ühendkuningriigi ja ka USA poliitikud. kas Kolumbias valitsev relvarahu on võimalikus mis äh, oleks rahu teestijaks. Te olete täna ka rääkinud äh, ohvrite õigustest, äh, see pühendumus on imetlusväärt, aga kaks päeva tagasi teatati, et ohvrite ühendus, kes on rahuprotsessis osalenud, on saanud surmaähvardusi mida te saate täna öelda, milline on teie võimekus Äh, tagada, et ohvrite grupid mitte ainult ei räägi oma juhtumitest, vaid nad on rahuprotsessi osalised ning neid mitte ainult ei võta, võeta Havanas kuulda, vaid et nad on ka tõepoolest rahu äh, räägime, läbirääkimiste osalised. Äh, millist kaitset te saate neile pakkuda, keda juba ta, täna tappa ähvardatakse? inimõiguste eriesindaja äh, Äh, on öelnud, et eelmise, eelmine aasta on Kolumbias olnud kümne aasta kõige vägivaldsem, äh, inimõiguste aktiviste on tapetud ning teie ise olete öelnud, et äh, ÜRO andmetel on karistamatus inimõiguste rikkumiste eest üheksakümmend viis protsenti ja te, te olete ka ise olnud äh, oma julgeolekuorganite äh, uurimisobjektiks ja selle all kannatanud. ja kas te ütleksite ka meile, president, milline on äh, see äh, edukas rahuprotsess saab toimuda ainult siis, kui ohvrid saavad mitte ainult kompensatsiooni, vaid ka rahu teha koordinaatorid kaks äh, minutit ja siis saavad sõna ülejäänud minuti jooksul. härra Tannak, palun. suur tänu teile tulemast, president äh, ECR fraktsiooni poolt. Äh, teie tagasivalimine juulis, ma mäletan veel väga Äh, Navinio palee visiiti oma delegatsiooni eesotsas, kui me toetasime Euroopa Liidu äh, Kolumbia, Peruu vabakaubanduslepingut ja äh, tõepoolest e, enamik kiitis selle heaks kui suure eduloo. mina olen Kolumbia suur sõber ja ma imetlen president Uribe tööd, teie eelkäija tööd Teie olite siis kaitseminister ning lõite tagasi FARC-i ning võitlesite korruptsiooniga ja äh, saavutasite võimatut väikese majandusime äh, oma sõjast äh, lõhki rebitud riigis. aga väga kaunis riik on Kolumbia. mul oli hea meel kuulda, et kas majanduskasv on umbes viis protsenti, naaberriigist Peruust olete selles osas igal juhul jagu saanud, palju õnne selle puhul ning Äh, loodetavasti dekaadi väldanud konflikt äh, FARC-iga jõuab nüüd äh, rahuläbirääkimistes lõpule. ma tahaksin tänada teid ka selle rahuprotsessi vahendamise eest ning ma loodan, et see rahu toob kestva majanduskasvu teie kaunile riigile. kaks küsimust. esimene on, millised on suhted nüüd naaberriikidega Äh, Venezuelaga, kui FARC-iga äh, äh, läbi räägitakse Äh, ma saan aru, et äh, uue presidendiga on olnud äh, paremad suhted kui härra Chaveziga, aga kas rahu sõlmimine FARC-iga parandab siis suhteid Venezuelaga ja edasi uimastikaubandus minu koduriigis ning teistes Euroopa Liidu riikides räägitakse sellest, kas uimastite liberaliseerimine mitte ainult pehmete uimastite nagu kanep, vaid ka teiste suhtes Teie olete tuntud president edumeelse mõtlejana, mida teie arvate Äh, uimastikeelu kaotamisest äh, rahvusvahelise poliitika vallas alguses. suur tänu, härra esimees, äh, ütleb härra Van Palen, suur au on teid, president, siin meie ees näha. liberaalide fraktsioon liberaalide fraktsioon käis teil külas äh, aasta tagasi, meid avaldasid muljed mitmed asjad, äh, sotsiaalpoliitika, äh, loodushoid ning loomulikult ka rahuläbirääkimiste protsess. kas te heidaksite valgust sellele, kuidas rahuläbirääkimised saaksid ka struktuurset rahu tagada, teie olete pühendunud sellele protsessile, te ütlete, et FARC-i esindajad samuti, aga on teisi poliitilisi parteisid ja teisi rühmitusi kuidas te saate selle äh, rahu fargiga, fargiga laiendada kogu oma ühiskonnale? Äh, igal juhul soovin teile edu. suur tänu, härra esimees. Äh, härra Santos Calderon, suur tänu, et tulite meie ette meil loomulikult on rahu läbirääkimiste protsessi suhtes kõrged ootused ning tunnustan juba tehtud tööd, aga ma tahan ausalt öelda, et meile valmistab muret äh, nii mitugi juhtumit, genotsiidi juhtumit, kus viis tuhat inimest on tapetud ning ka inimõiguste olukord on murettekitav, seitsekümmend kaheksa inimõiguste äh, seitsekümmend kaheksat inimõiguste mm, eest võitlejat on äh, äh, tapetud, äh, ametiühingute esindajaid kiusatakse taga. loomulikult ohvrid peavad olema teie püüdluste keskmes ning paramilitaarsete rühmituste tegevus tuleb lõpetada Äh, kõikide probleemide äh, juurteni tuleb samas liikuda, ohvrite organisatsioone tuleb kaitsta ja toetada. ning toetada ka talupidajaid. kokkuvõttes tahaksime küsida, milliseid meetmeid plaanite te võtta selleks, et luureorganite tegevust kontrollida ning edasi. kui me räägime eh, NLA ja FARC-i eh, ka läbirääkimistest, siis kuidas teile tundub, kuidas nende organisatsioonide klassifikatsioon terroristlike organisatsioonide nimekirjas eh, võiks muutuda? suur tänu, härra president, suur tänu, et tulite meie ette ma tahaksin küsida, äh, jätkates sealt, kus eelnev, eelnev kolleeg pooleli jättis, äh, vabakaubandusleping on nüüd äh, olnud üks aasta kehtiv, kas te olete nendel teemadel juba arutanud Brüsseli esindajatega, milline on hinnang sellele perioodile? meile tundub igal juhul, et vabakaubandusleping ei ole tegelikult olnud äh, kohalike inimeste hüvi, hüvanguks. Äh, kohvitootjad on endiselt väga keerulises olukorras ning nüüd aasta pärast äh, selle lepingu sõlmimist on endiselt musta raha ringlemas, organiseeritud kuritegelikud rühmitused tegutsevad ning hargmaised ettevõtted tegelikult vabakaubanduslepingust saavad enim hüve ja mitte kohalikud. nii et see on murettekitav ja loomulikult kogu maksustamisküsimused on murettekitavad, nii et härra president, kas teil on siin juba läbi viidud analüüs, kuidas on vabakaubandusleping kehtima hakanud ning kus saaks siin kitsaskohti leevendada? aitäh. Muchas gracias, señor presidente suur tänu, esimees. ma nüüd äh, alustuseks äh, vastaksin härra Milan Monile. ta küsis, mida Kolumbia ootab äh, Euroopa Liidult ja samuti küsis ta Vaikse ookeani alliansi kohta minu külaskäik äh, siin on seotud äh, ka sellega, et me saaksime poliitilist toetust endale raskel ajahetkel. loomulikult äh, ei ole kõik kunagi rahul, aga kui me sõlmime selliseid lepinguid, siis äh, ongi olukord selline, et mitte keegi ei ole kunagi täielikult rahul, keegi on alati natukene rahulolematu, aga me peame siiski äh, kooskõlastama kõikide osapoolte ootusi. rahvusvahelises üldsuses on siiski meie näide pretsedent ja seda tuleb nii ka näha mis puudutab nüüd äh, justiitsvaldkonda, siis äh, justiitsküsimused ei tohi saada takistuseks kompromissi leidmisel. meie jaoks on kõige olulisem leida rahu ja selleks on meil vaja poliitilist toetust. nüüd, mis puudutab spetsiifilist abi ja toetust, siis äh, me üritame ellu kutsuda mitmesuguseid projekte, laastatud piirkondades, äh, mis on silmitsi äh, ebaseadusliku äh, ettevõtlusega, samuti me räägime sellest, et endised geriljad hakkaksid tööle hoopis metsnikena, selle asemel, et inimesi püüda, nad peaksid püüdma nii-öelda CO kahte kinni, ehk siis me panustame metsandusse. ja selleks kõigeks on meil vaja ka Euroopa Liidu toetust. mis puudutab nüüd ähm, Vaikse mere allianssi, siis ähm, Ladina-Ameerikas on meil käimas kõige tõhusam ja edukam integratsiooniprotsess kogu ajaloos meil oli äh, kokkusaamine Peruu presidendi Garciaga, ka Mehhiko president äh, sai kiiresti kaasatud ja kiiresti arenes sellest äh, mittebürokraatlik protsess, ei ole kaasatud institutsioone, kes seda kõike haldaksid hirmsasti, ei, meil on äh, teistsugune lähenemine. me panustame eelkõige just oma majanduste integreerimisele. me loomulikult ei taha siin äh, otseselt konkureerida Brasiiliaga, aga siiski meil on äh, per capita sissetulek äh, suurem kui äh, Brasiilial. nii et sarnaselt sellele, mida teie olete teinud Euroopas, soovime ka meie oma Ladina-Ameerika riikide vahelist integratsiooni süvendada, tugevdada. paljud Euroopa riigid äh, on ka vaatleja staatuses, äh, meil on äh, kakskümmend üheksa vaatlejariiki ja on võimalik vaadata, kuidas see edukas projekt edasi areneb ja nüüd härra Howitt mis puudutab äh, nüüd äh, relvarahu, mida te mainisite, siis äh, mina ei olnud sellele aluse panija. ma ütlesin, et kõigepealt tulevad läbirääkimised ja lõpus tuleb meil relvarahu ja miks nii? seda erinevatel põhjustel. kogemused on meile näidanud, et äh, arvestades seda, milline on Kolumbia geograafiline olukord, kuivõrd keeruline see on, siis äh, relvarahu toob endaga kaasa põhimõtteliselt äh, selle, et väga palju äh, võimekust äh, kulub äh, relvarahu kontrollimisele, et kas seda mitte siin või seal ei rikuta ja on ju ka teine rühmitus äh, lisaks FARC-ile. FARC-i geriljad loomulikult kasutaksid ka olukorda ära, et ennast nii poliitiliselt kui ka sõjaväeliselt tugevdada. ja see oleks selline täiesti absurdne stiimul, FARC-i jaoks oleks olukord loomulikult ideaalne et äh, peetakse läbirääkimisi, aga samas nad saavad ennast sõjaliselt ähm, saamisi tugevdada. aga minule läheks see küll poliitiliselt väga palju maksma ja mulle on juba mitmed otsused läinud poliitiliselt väga palju maksma. kui ma ütlen inimestele, et ma räägin äh, Havannas rahust, aga Kolumbias sõda jätkub, siis äh, tihtipeale inimesed ei saa sellest aru aga siiski see on kõige lühem viis, kuidas antud konflikti lõpetada ja ma tahan niivõrd kiiresti kui võimalik selle konflikti lõpetada ja mitte seda lõpmatult äh, venitada. nüüd, mis puudutab ohvritele hüvitise maksmist, siis äh, pingutame meeletult et äh, hüvitisi maksta. Äh, nelisada seitsekümmend tuhat inimest on juba kompensatsiooni saanud, aga meil on üle kuue miljoni ohvri. nii et kogu maailma ajaloos oleme me esimene riik, mis äh, alustab ohvritele hüvitiste maksmist enne, kui konflikt on läbi. loomulikult on siin tegemist ka sümboolse hüvitusega, sellepärast et härra Hoovit ähm, võiksin ka ju siis küsida, kui palju maksab üks tütar, kui palju üks ema, kui palju üks isa. meil ei ole võimalik äh, hüvitada seda valu ja kaotust, mida sõda on endaga kaasa toonud. me oleme silmitsi pika protsessiga. Harvardi ülikool tuli välja uurimusega hiljuti, mis äh, toob välja selle, et äh, Kolumbia, Kolumbia läheb äh, täiesti äh, unikaalset teed ohvrite hüvitamisel neljateistkümnele protsendile elanikkonnast tuleb hüvitist maksta, aga me seda siiski teeme praegu ja teeme ka tulevikus. ohvrid osalevad otseselt ka läbirääkimistel ja kui te minult küsite, et kuidas need kuus miljonit Havannasse kaasa võtta, siis ähm, jah, kui te ütleksite mulle, kuidas seda teha, siis oleks väga kena. ja seetõttu me olemegi otsustanud, et äh, me kaasame erapooletud äh, osalejad äh, keda usaldavad mõlemad äh, pooled, me kaasame näiteks kiriku esindajaid, ÜRO esindajaid ja nemad äh, valivadki välja need ohvrid, äh, kes esindavad kõiki teisi, ega kõik ei saa tulla läbirääkimistele, see on ju praktiliselt täiesti võimatu. ka meil on esindajad kõikidest äh, ohvrite rühmitustest, nii et kõik on lõppkokkuvõttes esindatud. mis puudutab nüüd inimõigusi, siis härra Howitt, austatud parlamendisaadik, võite olla kindlad selles, et äh, Kolumbia on teinud äh, suuri edusamme poliitikas inimõigustest äh, kinnipidamisel. meie põhiseadus pakub väga suuri garantiisid. Kolumbia on kustutatud äh, ära paljude rahvusvaheliste organisatsioonide mustast nimekirjast, loomulikult me ei ole mingi paradiis, on endiselt inimõiguste rikkumisi, mõrvatakse inimõiguste aktiviste, ametiühingute liikmeid, aga neid mõrvu on järjest vähem. loomulikult keegi ei saa ka öelda, et siin on tegemist äh, riigi poliitikaga, aga meil eksisteerib äh, paramilitaarseid rühmitusi, äh, vägivaldseid rühmitusi, kes jätkavad äh, oma vägivaldset tegevust, aga me võitleme valitsuse ja riigi tasandil nende vastu. iga ametiühingu liikme mõrv, iga inimõiguste aktivisti mõrv on mõrv, mida tuleks vältida me peame loomulikult panustama inimõiguste kaitsjate ja ametiühingute liikmete kaitsele. siinkohal ütlen selgelt, et äh, teistes poliitilistes valdkondades äh, vähendasime me eelarvet äh, veelgi tugevamalt, kui äh, inimõiguste aktivistide ja ametiühingu liikmete kaitse valdkonnas. meil on vaja tuhandetele inimestele pakkuda soomustatud autosid. Äh, need kulud on meeletud ja me üritame konkreetsete isikute kaitset äh, ratsionaliseerida. Äh, me keskendume nendele, kes seda kaitset tõesti vajavad. härra Tannok ma tänan teid küsimuste eest. mis puudutab äh, narkopoliitikat, siis äh, paari aasta eest äh, ma tegin presidendi ametis olles sellise ettepaneku, et me võiks lahendust otsida teisest vaatenurgast, moodsast vaatenurgast Kolumbia on maksnud äh, väga kõrget hinda, üldse kõige kõrgemat hinda võitluses äh, uimastite vastu. me oleme sõjas uimastite vastu, äh, mis ÜRO poolt kuulutati välja neljakümne aastast, kaotanud parimad ajakirjanikud, parimad poliitikud, kohtunikud. meil on õnnestunud hävitada väga suuri kartelle nende asemele on tulnud teised, äh, on poola, voolanud palju verd. meil on õnnestunud äh, vähendada äh, kokakasvanduste pindala, aga mõnikord on jäänud mulje, et me muudkui nagu väntame ja väntame jalgratta seljas, aga edasi me ei liigu ka Brüsselis, Londonis, New Yorgis, Miami's, e, igal pool tarbitakse kokaiini, ka Bogotas ÜRO kuulutas uimastite vastase sõja välja nelikümmend aastat tagasi ja seda sõna, sõda ei ole võet-, võidetud. tuleb nüüd kaaluda seda, mida me teeme valesti, tuleb selgitada välja, äh, miks olukord nii on. ja me oleme teinud omad ettepanekud. Ameerika Ühendriigid ja Kanada on aktsepteerinud meie ettepanekuid ja me räägime läbi äh, oma plaanidest äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, hakatakse ka ÜRO-s äh, täpsemalt uurima, mida oleks võimalik globaalsel tasandil teha, sest ükski riik ei saa narkoprobleemi ise lahendada. üksinda ei ole võimalik mitte mingisugust edu saavutada. kui ma lähen näiteks Kolumbia maapiirkonda ja ütlen, et talunikule, et ta peab minema vangi, kuna ta kasvatab äh, narkotaimi äh, samas kui äh, keegi Ameerika Ühendriikidest Kanadas seda tarbib, siis see ei ole proportsionaalne. meil tuleb arvestada selle probleemi lahendamisel erinevaid mõõtmeid. nüüd edasi Venezuela juurde, suhted naaberriikidega ma järgisin äh, teatud äh, poliitilist joont, mida te siin ka Euroopas tunnete nime all äh, reaalpoliitik. meil on erinevad raskuspunktid, erinevad majandusmudelid, aga ma usun, et nii palju kui võimalik, on siiski hea omada häid suhteid kõikide riikidega maailmas, arvestades äh, teineteise eripäradega ja kindlasti tuleb vältida teineteise sõimamist ajakirjanduses, nagu seda minevikus on tehtud. president äh, Chavez'i jaoks olin ma riigivaenlane. aga sellel kõigel tegelikult ei ole mitte mingisugust mõtet me oleme erinevad, me oleme alati olnud erinevad. aga me oleme üritanud äh, siiski suhteid äh, säilitada ja ma usun, et sellest võidavad nii Kolumbia kui ka Venezuela kui ka kogu meie piirkond. Chavez oli väga oluline rahuprotsessi alguses, äh, seda tuleb tunnustavalt öelda ja selle eest äh, tuleb ka tänu öelda. härra Van Dalen, teie küsisite, et mida me teeme, et kaasata teisi gruppe, et äh, rahu paremini saavutada FARC äh, on poliitiline grupeering, aga meil on ka paramilitaarsed äh, grupeeringud. Need on ähm, kurjategijad. Nendega me mitte mingisugust poliitilist dialoogi ei pea. Nende vastu me võitleme ja me oleme siin olnud väga tõhusad. meil on võimalik nad äh, hävitada. ja olge päris kindlad, et me võidame nad. loomulikult võib äh, nendest grupeeringutest jääda mingisuguseid jäänukeid. aga me keskendume igal juhul nende kuritegelike jõukude vastasele võitlusele. Nad tegelevad ebaseadusliku narkokaubandusega või ebaseadusliku kaevandustegevusega. aga mis puudutab nüüd äh, FARC-i, ja NLA-d, ähm, siis äh, nendega meil on äh, poliitilised läbirääkimised. kui äh, FARC kuulutas ühepoolselt välja relvarahu, siis kõik aktsepteerisid seda nende poolt ja see näitab, et neil käsuliin toimib, kontroll äh, on seal täiesti olemas. esitati ka küsimus äh, spionaaži kohta. ma tahaksin küsida, et kuidas te Euroopas seda teete, kuidas te Euroopas äh, kontrollite häkkereid? kui teil on lahendus olemas, siis andke meile ka sellest teada. mina igal juhul lahendust ei tea. täna hommikul ma rääkisin kellegagi ja Financial Timesis oli artikkel Ühendkuningriigi salateenistuse juhi kohta, seal räägiti häkkeritest Euroopas ja Silicon Valley's. no põhimõtteliselt Kolumbias on olukord äh, samalaadne. me oleme silmitsi selle ühise probleemiga, me kõik oleme selle probleemi ohvrid. häkkerid tungisid sisse minu isiklikku arvutisse häkkerid said äh, juurdepääsu kõikidele andmetele, aga minul tõesti ei ole jah, sellele probleemile ei vastust ega lahendust. härra Urtasun? mis puudutab nüüd äh, vabakaubanduslepingut siin on tegemist äh, strukturaalse erinevusega mõtteviisis, mina usun vabakaubandusse, võib-olla teie vabakaubandusse ei usu. ma usun, et äh, see on aluseks äh, majanduskasvule. just te mainisite ka kohvisektorit, aga see kohvisektori madalseis praegu ei ole kuidagi seotud selle vabakaubanduslepinguga hetkel läheb juba kohvisektoril ka paremini. Brasiilias äh, oli põud, hinnad tõusid äh, ja Kolumbias me investeerisime tugevalt, et äh, tootmist tõsta. see toob endaga kaasa suuremad kaubandusmahud, meil on parem juurdepääs turgudele mina igal juhul äh, usun vabakaubandusse, aga ajalugu on meile ka näidanud, et äh, riigid äh, vabakaubandusega kasvavad kiiremini kui protektsionistlikud riigid ja Ladina-Ameerikas on see silmaga näha. Need, kes kuuluvad vahe, vabandust, Vaikse ookeani alliansi, meie oleme vabakaubanduse pooldajad me pooldame seda, et kaubandustakistused kõrvaldatakse, meie majanduskasv on kiirem kui nendel riikidel, kes äh, end äh, isoleerivad. majanduskasv on väga oluline tingimus, et saavutada ühiskonnas heaolu. ilma majanduskasvuta ei ole ressursse, mida investeerida sotsiaalsektorisse. selline on meie nägemus. härra esimees ma usun, et ma vastasin äh, küsimustele, mis kolleegid mulle esitasid. Äh, suur tänu! tänan, president! ja mul on äh, kahju, et paljud kolleegid ei saanud sõna, eelkõige just ka Hispaania kolleegid, aga me oleme juba pool tundi niikuinii üle aja läinud ja oluline on käsitleda ka teisi punkte ja ka president ei saa siia lõputult jääda, et me peame lõpetama. suur tänu teile antud arutelu eest, meil on kindlasti äh, võimalik äh, seda teinekord ka jätkata. suur tänu äh, välisministrile ka, et te siia tulite ja kas teil oleks võimalik siiski saalis nüüd istuma jääda ja mitte kohe siit kuskile minema hakata, istuge maha. ühesõnaga proua välisminister, ma loodan, et meil õnnestub äh, jätkata aruteludega ka järgmisel korral, et me saame veelgi süvitsi minna teatud teemadega, ma loodan, et äh, rahuprotsess jätkub teil edukalt, ma väga loodan, et teil õnnestub äh, rahu stabiilselt saavutada. suur tänu teile!